ja veel üks protseduuriline küsimus, ma loodan, et see tõesti puudutab nüüd kodukorda. Przewodniczący, ja oczywiście też życzę i panu i wszystkim kolegom e, miłych wakacji, ale... Suur tänu! Ka mina tahtsin teile kõigile ilusat puhkust e, soovida, aga tahtsin teile öelda, et pikaks traditsiooniks on see, et inimõiguste alaseid arutelusid peetakse neljapäeva pärastlõunal, kuid mulle tundub, et need küsimused on nii tähtsad, et neid tuleks arutada ja hääletada siis, kui kohal on rohkem saadikuid kohal. võib-olla järgmisel parlamendi ametiperioodi jooksul võiks hääletusi nende küsimuste üle pidada koos teiste hääletustega ja arutada tuleks neid küsimusi hommikul selleks, et me ei räägiks nii tähtsatest küsimustest nii tähtsates riikides siis, kui kohal on ainult kolmkümmend inimest. Yes, I have recognized what you have said and jah, sain aru, mida te öelda tahtsite. panime selle ka kirja aga ei saa olla midagi selle vastu, et kui teid see küsimus huvitab, tulge kohale. me, igaüks võib kohale tulla, mitte keegi ei peata neid tulemast. suur tänu ja osa istungjärk on sellega lõppenud.